possiamo iniziare i nostri lavori. alustageme oma koosolekut. tere päevast kõigile. me oleme siin väga piidulikus saalis ja me oleme üsnagi ajali teineteisest üsna kaugel, aga loodetavasti see kõigile sobib. juulikuus ma saatsin juba laiali tänase päevakorra projekti ja täna on meil ainult üks ülesanne ning äh, see seisneb selles, et me peame hääletama eelarve seda osa, mis meie pädevusse käib ning äh, ja kõigepealt äh, tahaksin koordinaatoritelt küsida seda, kas me saaksime tänase koosoleku järel koordinaatorite koosoleku pidada ning sellel koosolekul võiksime arutada kiiresti mõningaid olulisemaid küsimusi ja üritan ki-, võimalikult kiiresti lõpetada meie tänase koosolekut, et, et kell veerand kaks saaksid tõlgid ära minna. ning tahaksin teile meenutada seda, et meil on ette nähtud, et üks meie delegatsioon külat-, külastab Itaaliat, me arutame seda küsimust juba pikemat aega ning meie asejuhataja on siin, tahaksin teda tervitada, ühesõnaga, et me üheksateistkümnest kahekümne esimese mm, oktoobrini me külastame Itaaliat, see, et ta tuleb veel kinnitada, kuid ma olen täiesti kindel, et me selle kinnituse ka saame esimeeste konverentsi poolt. ning äh, praegune Itaalia president oli äh, põhiseaduskomisjoni kunagine esimees ning me alustame oma külastust mitte Roomas, kus me kohtume Itaalia presidendiga, vaid Firenzes ja üheksateistkümnenda õhtul me külastame eh, Firenze Euroopa Instituuti ning eh, kohtume ühtlasi ka selle eh, õppeasutuse üliõpilastega ja samuti kohtume ka õppejõududega ning äh, õhtust sööme sealsamas instituudis koha peal. Neil on suurepärane vaade Firenzele, sest äh, see instituut asub väga kaunis kohas. ning äh, järgmisel päeval juba sõidame Rooma, sõidame kiirrongiga Rooma, jõuame kiiresti kohale ning kohtume parlamendi eesistujaga ja mm, samuti kohtume erinevate ministeeriumite esindajatega ning äh, samuti ka kodanikuühiskonna esindajatega. tundub, et järgmise päeva hommikul ehk siis reedel tundub, et äh, võib, on võimalik kohtuda äh, ülemkohtu esindajatega ning juhul, kui see võimalik ei ole, siis igal juhul me kohtume ülemkohtu presidendiga ning äh, Eh, sel päeval kohtume ka Itaalia presidendiga ja võimaluse korral üritame kohtuda ka kodanikuühiskonna esindajatega, nagu ma juba ütlesin. meie delegatsiooni liikmeid on Rahvaparteist kolm, kaks sotsialisti ning üks eh, teist, eh, üks iga teise e, e, e, fraktsiooni esindajaid, rohelisi, ECR ja ALDE ning äh, kas härra Mendes de Vigo on siin? jah, te olete siin hmm.. jah, ma võin teile juba nimed anda. ma esitan teile äh, nimekirja järgmisel nädalal ning äh, sotsialistide eest härra Guerrero, härra Gualtieri tulevad sotsialistide poolt ning sooviksin härra Guerrerot ka tänada äh, avaldada heameelt selle üle, et teiega praegu juba kõik tundub olevat korras olevat, loodetavasti ilma, saate varsti juba ilma karguta kõndida. ja härra Hapner tuleb roheliste poolt ning äh, tahaksin paluda, et ECR ja FED samuti esitaksid äh, omapoolsete esindajate nimed, kes meiega kaasa tulevad ning sellega seoses on esimehe teadaanded ka lõppenud ning eh, nüüd, kui teil midagi selle vastu pole, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. kõigepealt hääletame muudatusettepanekuid ning pärast seda parlamendi seisukohta. ning meie arvamust. nii et ma ei tea, kas härra Saudar, kas soovib midagi lisada? kui soovite, siis palun sõna. aitäh, härra esimees, teen lühidalt. tahaksin lühidalt öelda, et meil ei ole võimalik antud tingimustel äh, taotleda lisavahendeid. kas kõik kuulevad mind? Ar, ar, ar girdite? Viskas gerai? O. Gerbės pirmininkė, e, e, labai trumpa. härra esimees. härra esimees, väga lühidalt tahaksime öelda seda, nüüd äh, süsteem ilmselt töötab, väga lühidalt äh, tahaksin öelda et äh, kõigepealt siis seda, et äh, ma tahaksin ikkagi rääkida emakeeles, kuna see on täna võimalik. ning nagu juba öeldud, praegustel tingimustel ei ole võimalik äh, oodata rahaliste vahendite suurt kasvu, kuid sümboolse tähendusega valdkondades tuleb meil ikkagi rõhutada rahastamise tähtsust. mul on hea meel, et kolleegid on siin jõudnud konsensusele enamiku ettepanekutest sain ma ka arvesse võtta ja need integreerida kompromissideks, välja arvatud siis üks muudatusettepanek, kus minu meelest oli muudatusettepaneku tekst liiga jõuline. ma loodan, et kolleegid toetavad seda raportit, aitäh! Bene. suur tänu! kas keegi soovib veel sõna? ei soovi? sellisel juhul hakkame hääletama. Euroopa Liidu eelarve kohta, üldosa kohta on meil üheksa muudatusettepanekut ja ma palun Need ettepanekud esitas raportöör ja teised kolleegid, raportöör pooldab neid kõiki, me hääletame neid üheksat ettepanekut korraga, te soovite hääletada ükshaaval, hea küll muudatusettepanek kuus üheksa viis kaheksa, kes on poolt? vastu võetud. keegi polnud vastu. kuus üheksa viis kuus, Gurmai ja Guerrero, kes on poolt? vastu viis vastu. aga pooltolijaid oli rohkem, nii et vastu võetud. kuus, üheksa, viis, üheksa. Gurmaja Guerrero, kes on poolt vabandust. kuus, üheksa, viis, üheksa, kes on poolt? vastu. vastu võetud. kuigi oli ka kaks vastuhäält. kuus, üheksa, viis, null langeb ära. nüüd kuus, üheksa, viis, üks, raportööri ettepanek, kes on poolt? vastu kolm häält vastu, aga ettepanek on vastu võetud. kuus, üheksa, viis, neli, härra Häfner kes on poolt? vastu? vastuhääli pole, vastu võetud kuus, üheksa, viis, kaks, raportööri ettepanek, kes on poolt? vastu? kolm häält vastu, aga vastu võetud ja kuus üheksa viis viis härra Hefner, kes on poolt. vastu. kolm häält vastu, kuid ettepanek on vastu võetud ja kuus üheksa viis kolm. Guerrero, kes on poolt? vastu erapooletuid. ka see on vastu võetud. kaks vastuhäält oli. ja nüüd panen hääletusele need ettepanekud, mis puudutavad meie raportit. üks, äh, Jäätemägi on autoriks, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. number kaks, Guerrero, kes on poolt? vastu muudatusettepanek kolm, jällegi Guerrero, kes on poolt? vastu? viis häält vastu, kuid kolmas ettepanek on vastu võetud ja nüüd panen hääletusele raporti muudetud kujul, kes on poolt? vastu. kolm häält vastu aga raport on vastu võetud, sest poolthääli oli kuusteist. kas keegi jäi ka erapooletuks? ei jäänud. siiski üks erapooletu, kuusteist poolt, kolm vastu, üks erapooletu. sellega on päevakord ammendatud. ning erakorraline koosolek on sisuliselt lõppenud, kuid äh, ma pean teile veel ütlema, et meie järgmine koosolek toimub üheksateistkümnendal septembril algusega kell kolm päeval ja kestab poole seitsmeni ning seejärel kohtume viiendal oktoobril hommikupoolikul üheksast kella poole üheni, need koosolekud leiavad aset äh, Brüsselis ja seega on koosolek lõppenud, kuid koordinaatoritel palutakse siia jääda